bene. väga hea. kas oleme kõik kohal? härra volinik tuli samuti tagasi, niisiis äh, alustame taas kord arutelu, räägime nüüd äh, inimõiguste äh, rikkumisest vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend viis ning järgmise päevakorrapunktina arutame siis olukorda Malaisias. kõigepealt annan ma sõna autoritele. kõigepealt saab sõna härra Korrao üheks minutiks. suur tänu teile. aitäh